ning kahekümne seitsmenda eh, mai kaks tuhat viisteist eh, tekstid on eh, olemas, kas kellelgi vastu võetud on? ei ole, sellisel juhul on see protokoll vastu võetud. ja päevakorra kohta on mul ka üks ette, sõnavõtt kolleeg Kleetsersilt, palun. austatud härra president, mul on väga kahju mul on väga kahju, et pean jällegi isiklikult teie poole pöörduma. just äsja me kuulsime kauneid retoorilisi selgitusi seoses ähm, muutustega Hispaania ja Portugali valitsustes, aga tänapäeval on olukord selline, et Kreekas on valitud valitsus, mis millele astuvad äh, vägagi järsult vastu äh, Troika äh, kolm liiget ja ka teie valitsus. nii et mis õigus teil üldse on selle kohta midagi öelda Euroopa Parlamendi presidendina, mina leian, et teil ei ole õigus siin Euroopa Parlamendi nimel oma isiklikke seisukohti esitada. ja te üritate Kreekast Kreekat maha teha, nii et võlausaldajad, eh, hoidke oma käed eh, kõrvale Kreekast. niimoodi te meid küll ei aita. lugupeetud daamid ja härrad, eh, härra Andrzej Duda valiti Poola Vabariigi presidendiks ja sooviksin härra Dudale ko-, koja nim-, nimel saata valimise puhul ka õnnitlused. ja tema koht on kahekümne kuuendast maist kaks tuhat viisteist vaba. EFTT ja PP ja Rahvapartei on esitanud mitu taotlust komisjonide ja delegatsioonide koosseisu muutmiseks, muudatuste nimekiri avaldatakse selle istungi protokollis.